okay, hello. Thank you for coming to this press conference. tere ja tere tulemast sellele pressikonverentsile, tere ka kõigile, kes äh, veebi vahendusel meid äh, vaatavad. tegemist on siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta üldeelarve äh, pressikonverentsile. ütlen tere Jens Kairile, raportöörile. Indrek Tarand on koha pealt sealt tulemas ja nüüd saab kõige vahe sõna esimesena härra Kair ja kaasraportöör Indrek Tarand äh, on ka kohe siia tulemas, ootame sind. ma võin öelda, et ma olen tulemusega äh, hästi rahul eelarve läbirääkimiste protsessiga ning äh, ka tugeva põhjalise toetusega meie mõlema raporti jaoks, mida me täiskogul praegu Euroopa Parlamendis nägime tõepoolest äh, on see heakskiit äh, võib-olla laiapõhjalisem kui lihtsalt jah või ei hääled meile näitavad, sellepärast et äh, on teatud fraktsioone, kes on põhimõtteliselt teatud eelarve aspektide kas poolt või vastu, aga lõppkokkuvõttes parlamendi eelarvealased läbirääkimised, mis on nüüd edukalt lõpule jõudnud, nad sisuliselt siiski on neid toetanud. me oleme sellesse eelarve arutelusse läinud väga selge eesmärgiga, me oleme tahtnud rohkem teha kas-, majanduskasvu ja tööhõive suhtes, ka noorte töötuse vastu võidelda ning äh, ka Euroopat äh, kindlustada äh, paremini pagulasolukorra suhtes, ühest küljest, et kolmandas kategoorias tõsta vahendite hulka, mis puudutab sisepoliitikat ja lõpuks ka õiget rõhut seada äh, neljandasse äh, kategooriasse, mis puudutab äh, välispoliitikat ja just pagemise põhjuseid, et aidata pagulasi näiteks Türgis, see põhimõtteliselt meil ka õnnestus ja üleüldiselt võib öelda, et tegemist on eduka päevaga Euroopa Parlamendi eelarvega tegelejate jaoks. ma tahaksin tänada äh, ka sekretäriaati eelarvekomisjonist suurepärase ja tugeva toe eest, kes on aidanud raportööre nende töös ning minu fraktsiooni nõuandjad samuti. ka minu isiklikud teadustöötajad, kes äh, nõuga abiks olid äh, ja võib öelda lõppkokkuvõttes, et viissada miljonit lisaraha selleks, et noorte töötuse vastu võidelda, kakssada miljonit selleks, et majanduskasvu toestada ning äh, ka eurooplaste to-, liikuvust. seitsesada miljonit eurot ühe öö töö eest, suurepärane tulemus, ja nüüd hakkame seda eelarvet rakendama ning siin on häid asju kirjas tegemist on eelarvega, mis Euroopa kodanikele äh, on äh, positiivne ja positiivsena meelde jääb, aitäh! suur tänu ja härra Tarand, palun uh,! Thank you! suur tänu, austatud äh, pressiliikmed! suur heameel on teile teatada, et et äh, mul oli väga hea meel koostööd teha pearaportöör, üldraportöör härra Kaieriga. ma hindan väga kõrgelt äh, seda, kuidas härra Kaieril õnnestus parlamendis kompromissid leida, kuidas oli tal võimalik leida kompromissid ka nõukoguga ja minu meelest äh, õnnestus meil saavutada kõige parem, sest et tegelikult midagi rohkemat ei olnudki võimalik seekord ära teha ja loomulikult eelarve võtab nüüd arvesse ka Euroopa Parlamendi prioriteedid, nii nagu härra Kaier ütles. ka mina tahaksin tänada neid inimesi meie ametkonnast, kes meid aitasid, eelarvekomisjoni sekretäriaati, kes tõesti äh, väga läbimõeldult tegutsesid ja olid väga abivalmid. roheliste fraktsioon oli üks nendest fraktsioonidest täna, kes hääletas äh, eelarvekompromissi vastu ja peamine põhjus, nii nagu mina sellest aru sain, oli see, et kõik institutsioonid, mitte ainult parlament, ei täitnud ühte eesmärki et, et kakskümmend protsenti eelarvevahenditest oleks suunatud keskkonnakaitsega seotud poliitikatesse ja sellele viitas, viitas hiljuti ka Euroopa Kontrollikoda oma viimases auditis. mina võtsin teise seisukoha ja toetasin eelarve kompromissi põhjustel, millele ma juba nüüd siis viitasin. menetlus ise oli minu jaoks äärmiselt häri, hariv. ja ma arvan, et ma sain isegi äh, jälile mõningatele asjadele, mida võiks tulevikus parandada ja huvitav on nüüd näha siis, kas meie institutsioonid äh, oma kogemustest ka midagi õpivad ja veel, paar nädalat tagasi lugesin ma ühest ajalehest, et äh, ma äh, lõin lärmi sellepärast, et seoses selle volinike mahajahtumise reegliga ja ma kordan veel, ma üritan selle asja järgmine kord uuesti, järgmisel aastal jälle uuesti päevakorda tõsta. aitäh, kas on küsimusi? tundub, et mitte, sellega on see pressikonverents läbi. nägemist!